protokoll läheb parlamendis kinnitamisele järgmise istungi alguses ja kui vastuväiteid ei ole, siis ma saadan edasi vastu võetud resolutsioonid nendes ette nähtud isikutele osa istungjärgu